kuulutan kahekümnendal aprillil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal katkestatud istungjärgu jätkuvaks. kahekümnenda aprilli istungi protokollid on äh, teile kättesaadavad, kas kellelgi on